this? Yeah, yeah, thank you. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Palun, võtke istet, daamid ja härrad. Ashtray <laughs> without, without possibility. Vielen Dank, meine sehr geehrten. Suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad tervitan teid väga südamlikult, Tšehhi Vabariigi president härra Zeman. meie jaoks on suur au teid tervitada täna siin. Te astusite ametisse eesmärgiga tugevdada Euroopa Liidu mõtet Tšehhis ja viia Tšehhi Vabariik riigis Euroopa Liidu poliitikaga tähelepanu keskmesse. suur tänu teile selle eest, me ootame väga suure huviga teie kõnet, härra president, palun, teil on sõna